jõua paki raportini, programm Erasmus kõigi jaoks, annan sõna kolleeg Doris Pakile, palun. So monsieur le präsident herr vorsitzender! ich denke ich kann jetzt anfangen. ma vist võin alustada kas ma võin alustada kallis proua volinik kallis härra esimees kallid kolleegid kes siia jäid kõigepealt need noored inimesed ah nad juba lähevad ära kahju küll ma räägin just praegu sellest mis neid kõiki peaks hirmsasti huvitama me räägime Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiast, tööhõive võime suurendamisest, ei ole võimalik saavutada ilma hariduseta, ilma formaalse või mitteformaalse hariduseta, sellepärast on mul väga hea meel, et kolm institutsiooni on täiel määral mõistnud hariduse tähtsust ja olulisust ja eraldanud nelikümmend protsenti, eh, neljakümne protsendi suurema summa eelarves keeli õppida, kultuuridevahelist suutlikkusi omandada, eh, need on kõik momendid, mille tähtsus muutub järjest suuremaks praegusel olukorras, praeguses olukorras, eriti Lõuna-Euroopa noorte jaoks, kes on töötud kui nad suudaksid rääkida teisi keeli, kui neil oleksid kultuuridevaheline suutlikkus, siis nad suudaksid võib-olla leida tööd teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. kui me äh, homme hääletame Erasmus plussi, siis ma pean ütlema, et see Erasmus pluss sündis teatud määral äh, kohmakalt ja äh, krobeliselt tegelikult ei kajastanud see programm Erasmus kõikidele mitte seda, mida me lootsime lõpuks me suutsime leida eh, sellise nimetuse sellele programmile, mis rahuldas kõiki, nimelt Erasmus pluss. komisjon polnud sellest just vaimustanud, vaimustatud nõukogu ka mitte, aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes eh, suutsime siiski omavahel kokku leppida. tahaksin üles loetleda, mis meile oli kogu debati jooksul iseäranis oluline me kuulasime neid inimesi eh, ära, kes töötavad nende programmidega, kuulas, nad tutvustasid meile oma hirme, aga ka oma ootusi. Nendes eh, Euroopa piirkondades, kus need Erasmuse programme rakendatakse, on leidnud tõsist vastukaja, positiivset vastukaja ja nad kõik loodavad, et ka tulevikus jätkab nii Leonardo Grundtvig kui ka teised projektid. parlament hoolitses selle eest, et esialgu komisjoni poolt eraldatud minimaalsed rahalised vahendid on leidnud suurendamist ja nüüd on täpselt teada, millised on need summad, mida on kasutada võimalik järgmise seitsme aasta jooksul, see tagab meile plaanimiskindluse. alates tuhande üheksasaja üheksakümne teisest aastast oli meil esimest korda õigus rääkida haridusest, kultuurist ja noorusest. senikaua puudus meil selline võimalus ja me töötasime välja programmi Comenius, mis viib kokku koolid, mis annab võimaluse e-koolituse saamiseks, mis viib kokku ka õpetajad selleks, et ühiselt programmi kallal töötada ka järgmise programmi eh, perioodil avaneb neil võimalus töötada e-twinningu raames. lisaks sellele on võimalik sõlmida eh, kahepoolseid eh, koolipartnerlusi, mis tähendab seda, et Comeniuse raames võivad õpilased aastaks minna oma sõpruskooli, vahetuskooli õppima nüüd kui me räägime kutseharidusest, siis Erasmus laieneb ka kutsehariduse vallal ja vallas ja selle üle saame olla väga rõõmsad sellepärast et me võime lähtuda niisuguste projektide kaudu nii bakalaureuse magistri aga ka doktoriõppe programmidest selge on see, et kahesaja euro eest, mida makstakse, ei ole võimalik välismaal ei elada ega surra ja sellepärast tuleb seda summat igal juhul suurendada. seepärast ma toetan siiralt komisjoni poolset ettepanekut eh, rahastada välismaal õppimist eh, üliõpilaslaenu kaudu see tähendab, et keegi ei ole kohustatud niisugust laenu võtma, Erasmus jääb ju tegelikult alles, kuid tegelikult avab see võimaluse paljudel nendel, kes tegelikult oleksid jätnud muidu minemata, sest kahesajast eurost poleks piisanud, aga nüüd on neil seda aga nüüd on neil võimalik eh, niisugust eh, õppimisviisi kasutada ja ma tõepoolest loodan, et üliõpilasrahastu idee ja laenu võtmise võimalus eh, viiakse ellu. suur aitäh! ja nüüd komisjoni nimel volinik Vassiljuu lubage mul kõigepealt tunnustada raportööri Doris Paki äh, tööd ja variraportööride tööd. ma arvan, et me oleksime kõik nõus sellega, et see on üks Euroopa Liidu kõige tähtsamaid, kõige lugupeetumaid programme. Euroopa majanduslik ja sotsiaalne kriis on vaid kiirendanud meie toetust haridusele, koolitusele ja noorsoopoliitikale. mul on hea meel öelda, et see tekst, mille üle täna arutelu peame, õigustab meie ühiseid pingutusi. kaks tuhat üksteist esitas komisjon ettepaneku uueks Euroopa Liidu programmiks, mis puudutab äh, Euroopa Liidu koolitust, äh, haridust ja sporti. sest vastuvõetamatult noorte, äh, vastuvõetamatult kõrge noorte tööpuudus ning need tohutud väljakutsed, mida toob endaga kaasa uus tehnoloogia ja ühiskonna muutumine, oli komisjon veendunud, et tava, äh, tavameetoditel jätkamine ei ole enam võimalik. siin on väga palju poliitilisi aspiratsioone selleks, et lahendada kõige suuremaid probleeme, mis Euroopa ees täna seisavad. me peame rohkem investeerima haridusse, väljaõppesse ja noorte osalemisse. see on põhjus, miks komisjon pakkus välja seitsmekümneprotsendilise äh, praeguse kulude kasvatamise, sellest hoolimata ja mul on hea meel öelda, suuresti tänu Euroopa Parlamendi toetusele ning hoolimata üleüldisest Euroopa Liidu eelarve vähenemisest on nende poliitikate eelarve ulatumas äh, neljateist koma seitsme miljardi euroni seitsme äh, aasta jooksul, mis annab neljakümneprotsendilise kasvu praegusest kulutasemest. lugupeetud äh, parlamendiliikmed, hiljutine uuring, mis puudutab Euroopa Liidu täiskasvanud elanikkonna oskusi näitab et, et kolmkümmend protsenti elanikkonnast on madala kirjaoskuse ja madala arvutusoskusega ning kakskümmend viis protsenti täiskasvanutest äh, ei ole oskustega, mis võimaldaks neil kasutada uusi tehnoloogiaid. tänasel päeval on peaaegu kuus miljonit noori inimest töötud mil- äh,, vähem kui kümme protsenti on see number mõnedes riikides, teistes riikides üle viiekümne protsendi. samal ajal paradoksiliselt näeme, et rohkem kui kakskümmend äh,, kaks miljonit tühja töökohta on Euroopas, kus ük-, üks kolmest äh, ettevõttest ei leia inimesi, kellel oleksid õiged oskused. seetõttu meil on vaja üle-euroopalist programmi, mis püüab parandada pädevuste taset, oskuste taset ning kaasajastada meie õpetusinstitutsioone nii ametliku kui mitteformaalse hariduse suhtes. me peame aitama neil pakkuda neid oskusi, mida meil on vaja täna ja mida on vaja ettenähtavas tulevikus. Erasmus pluss pakub tervet hulka uuendusi. kõigepealt kõrgemas hariduses toob ta kokku kõik öö, äh, sisemised ja rahvusvahelised öö, äh, instrumendid öö, äh, ühe katuse alla, see suurendab programmide efektiivsust, kooskõla ning äh, nähtavust, mis on Euroopa Liidu meetmetel. teiseks integreerime oma peamised noorsooalased tegevused uude programmi Building Bridges, sildade ehitamine ning ühelt ühitame siin äh, formaalse ja mitteformaalse õppe ning vahetame informatsiooni sektorite vahel, mida on väga-väga vaja. kolmandaks ühtlustame oma strateegilised eesmärgid ja tugevdame sidemeid hariduse ning töömaailma vahel, stimuleerides uusi partnerlusi ning tuues rohkem fookusesse noorte inimeste töölevõtuvõime. neljandaks, päris esimest korda pakume Euroopa Liidu poolset finantseeringut spordimaailmas, selleks, et parandada tema juhtimist ja lahendada äh, selliseid probleeme nagu rassism äh,, doping ja äh, kokkulepped äh, tulemustes. see tähendab, et uus programm laiendab võimalusi nii kodanike, hariduse, koolituse, noorsoo kui spordiorganisatsioonide jaoks. see pakub rohkem võimalusi kõrgharidus äh, saavate ja kesk, keskerihariduse õpilaste jaoks annab neile võimalusi saada väärtuslikku töökogemust teises riigis, teises riigis. suuremat raha eraldatakse noorsoovahetuse, noortevahetuse ja noorte vabatahtliku töö heaks. alustame siin kõikides äh, haridussektorites ning ka noortesektorites on meil rohkem võimalus äh, anda neile võimalust omandada oskusi välismaal. see annab meile ka võimalusi institutsioonidele ja noorsoorganisatsioonidele teha koostööd partneritega teistes riikides, vahetada kogemust, õppida üksteiselt ning ehitada üles ühiseid projekte. see pakub toetust liikmesmaadele innovatsiooniks ning uute poliitikate väljatoetamiseks. kõik see aitab tõsta hariduse kvaliteeti koolituse, väljaõppe ja noorsootsüsteemide kvaliteedi kogu Euroopas. lugupeetud parlamendiliikmed, täna on teil võimalus toetada täielikult uut ambitsioonikat programmi, mis võib aidata miljonite eurooplaste elu muuta, muuta seda paremaks ja ma tänan teid selle eest. aitäh annan sõna kolleeg Zanikile Arengukomisjoni nimel. ja eelarvekomisjoni nimel härra Kalvarjo. Maria. härra president, volinik Erasmusesse investeerimine on noortesse eurooplastesse investeerimine. meil on uus äh, hariduse, koolituse, noorsoo ja programmi äh,, äh noorsoo ja spordiprogramm, mille eesmärgiks on varustada noored inimesed äh, paremini äh, selleks, et osaleda isiklikus arengus ja tööhõives. tööhõive noorte tööhõive äh, on just nimelt suur probleem Euroopas. me oleme otsustanud, et prioriteediks peab olema äh, see, et kõik noortega seotud äh, poliitikad, eriti noorte tööpuudusega seotud probleemid, peaksid olema ühendatud. seetõttu on Erasmus pluss see programm, kes suur, kellel on kõige suurem kasv uuel finantsperioodil eelmisega võrreldes neljakümne protsendise kasvuga mis on kolm miljardit eurot see peaks veenma eelmar-, eelarvekomisjoni kui ka kogu Euroopa Parlamenti, see läheb noorte tulevikuks. aitäh! tööhõive ja sotsiaalkomisjoni nimel kolleeg Blinkivitšute, palun! kõigepealt tahan õnnitleda raportööri selle eest, et ta saavutas väga häid tulemusi läbirääkimistel Erasmus pluss programmi tuleviku suhtes. see on tulemus, mida mina Äh, tööhõivekomisjoni äh, aseraportöörina seadsin algusest peale eesmärgiks, on suur, äh, väga suurt rahuldust pakkuv, et meil on programm nüüd parema struktuuriga, siin on selgelt defineeritud alaprogrammid, mis vastavad erinevatele haridus- ja koolitussektorite vajadustele. meil õnnestus ka eraldi eraldada noorte tegevused äh, ning äh, selgelt äh, eelarveeraldised äh, välja tuua. kõik need asjad olid algses ettepanekus puudu. minu arvates on vaja rõhutada rohkem, keskenduda rohkem kutseharidusele ning väljaõppele kui ka täiskasvanute õppele. kutseharidus mängib väga suurt rolli selleks, et saavutada selle strateegia eesmärke Euroopa kaks tuhat kakskümmend. eriti on see oluline selleks, et saavutada kõrgemat tööhõivetaset, selleks, et saada abi ning soodustada elupõhise õppekultuuri, selleks, et võidelda sotsiaalse eraldatuse ning aktiivse kodan-, kodaniku projekti. meie vananev äh, elanikkond nõuab, et pidevalt arendatakse isiklikke ja ametialaseid oskusi ja pädevusi. seetõttu õnnitleksin veel kord seda, et jõudi kokku see, kokkuleppele nii heas Erasmus pluss programmis. aitäh ja Tööstuse Teadusuuringute Energeetikakomisjoni nimel proua Tikau, palun. suur aitäh, äh, härra president. tööstuspoliitika, tööhõivepoliitika äh, tööstuspoliitika komisjon ütles, et mis puudutab Erasmus kõigile programmi, siis siin on olemas täiesti tööstuspoliitikal oma roll. inimeste liikuvus, äriinimeste liikuvus on eluliselt tähtis. samuti on see vajalik selleks, et osaleda et osalevate eh, riikide inimesed saaksid õppida doktorat-, doktorantuuris mõnes teises riigis. see on hädavajalik noorte liikuvuse jaoks. kolmekümne viie ja vanemate inimeste jaoks on tähtis toetada elupõhist õpet. seda tuleks teha Äh, määruse lisaga, mitte sekundaarsete seadusaktidega. suur aitäh ja nüüd fraktsioonide nimel kõigepealt Rahvapartei, Rahvapartei nimel proua Škridlevska. suur aitäh, äh, härra esimees. arutlusel olev teema on eluliselt tähtis miljonite eurooplaste jaoks võrreldes sellega, mis meil oli minevikus, on eelarve täiesti teistsugune, neliteist miljardit äh, mitmeaastase ees eelarves, kõik programmid on seotud üheks see võiks lühendada otsuse tegemise protsessi, kui rahasid laiali jaotatakse ning see muudab ka kulutused ratsionaliseerimaks ratsionaalsemaks. ma tahaksin siin aga meenutada, et kui me loome ühtset programmi, siis peame meeles pidama sedagi, et lahendused peavad kokku kõlama meie strateegiliste eesmärkidega. ma pean, ma mõtlen siin nendest programmidest, mis puudutavad noorte inimeste haridust. noored inimesed peavad nägema, et nende tööle saamise võimalused paranevad kui, öö, parema hariduse, parema väljaõppe kaudu. hariduse standardid ja tasemed öö, on väga erinevad erinevates piirkondades. umbes kolm miljonit öö, õpilast Euroopas on juba kasu saanud Erasmust, muuhulgas sada kolmkümmend õpilast Poolast. aitäh, sotsiaaldemokraatide nimel Krooni Vedalova suur aitäh, härra esimees, kolleegid, mul on hea meel, et räägime Erasmus plussist kui te ei pahanda, et ma nii seda nimetan. tahan tänada kõiki kolleege Euroopa Parlamendis, kes ka aitasid seda teksti kirjutada, see on väga ilus tekst, mis meile kõigile meeldib. ning eelkõige tahaksin õnnitleda proua Doris Pakti, Paki, tema väsimatute pingutuste eest öö, õpilaste nimel. tahaksin õnnitleda ka Juri Corelli ja teisi Vassiljev komisjoni kabineti liikmeid. tahan ka tänada Leedut, eesistujat ning Julian Andersoni, kes aitas Euroopa Parlamendil koostada teksti, mis meil praegu ees on ja mis äh, minu arvates on vastuvõetav kõigile. see tekst täidab Euroopa Parlamendi ootusi, see täidab meie komisjoni ootusi, siin on selge struktuur, mida on kerge mõista. Rasmus Leonardo da Vinci ja Comenius säilivad brändinimedena noorsoo- ja spordipaketid koos, noorte mobiilsus, elupõhine õpe, noorsoopoliitika ja see laiendab kõik äh, koostööd innovatsiooni ning parimate praktikate vahetuse vallas. järgmise seitsme aasta jooksul võimaldab programm äh, rohkem kui neljal miljonil inimesel äh, ära kasutada erinevaid stipendiume nagu proua Šidlevska ütles, tahaksin ka mina viidata sellele, et kolm miljonit õpilast on sellest kasu saanud, aga me tahaksime, et kaks miljonit õpilast saaksid selles osaleda järgmise seitsme aasta jooksul. küsimus ei ole siin vaid õpilastes ja noortes inimestes, vaid ka nendes inimestes, kes töövad, äh, kes töötavad akadeemias, akadeemilises valdkonnas. üheks prioriteediks oli eraldi pakett noorsootöö jaoks, mis ei olnud komisjoni esialgses ettepanekus seal on olnud ka eraldi äh, eelarveid selleks, et toetada noorte liikuvust, toetada äh, rohkem noorte organisatsioone, projekte, mis puudutab äh, kodakondsu-, kodanikutööd, vabatahtlikku tööd, mitteametlikku, mitteformaalset õpet. mul on väga hea meel, et sotsiaalne sektor on see, kes arvestab noorte inimestega, kellel on, kes on vaesematest ja mitte priviligeeritud perekondadest, et nemadki kõrvale ei jääks. see on, siin on ka pilootinstrument, mis puudutab õppelaene. see ei tohiks aga asendada erinevaid stipendiume. ma palun teil kõigil hääletada selle poolt. see on kolme institutsiooni koostöö tulemus ning seda toetavad meie komisjoni liikmed samuti. aitäh. ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel äh, härra Lõkkekoor. lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud volinik äh, proua Pakk, ma tahaksin oma fraktsiooni nimel õnnitleda teid selle suurepärase töö eest, kui me võtame arvesse Äh, seda eelarvet, mis on ette nähtud äh, järgnevateks aastateks ja siis jõuame järeldusele, et Erasmus pluss on üks programm, mis on olnud kõige edukamate hulgas äh, selle programmi perioodi jooksul ja ma arvan, et me saame selle üle ainult rõõmustada. ma arvan, et võime esitada siin teatud küsimusi, mis puudutavad Erasmus plussi, näiteks milline on selle järg läbirääkimiste jooksul täheldasin, et mitmel korral esitati küsimus äh, programmide äh, kvaliteedi kohta, kui äh, asi puudutab noori, kes lähevad välismaale. tänu oma aruteludele saime eelarvet suurendada, peaaegu topeldada ning küsimus, mis tekib nüüd, on see, milline on noorte kogemus, kas me saame parandada nende reiside kvaliteeti peame arvesse võtma, nende kvaliteedi ja ma arvan, et me peame sellest rääkima järgmise parlamendi mandaadi ajal, seda arutama, kui seda programmi hindama hakatakse. liberaalide nimel soovin siis õnnitleda raportööri saavutatud tulemuste eest, arvan, et on tegemist ühe suurima võiduga selle parlamendi jaoks. suur tänu teile! aitäh! ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel kolleeg Benarab Atu. kallid kolleegid, lugupeetud volinik, kolmteist koma üks miljardit eurot selle eelarvega on eh, Erasmus eh, suurendanud oma eelarvet neljakümne protsendi võrral võrreldes eelneva programmi perioodiga. meie fraktsioonil on selle üle väga hea meel. praeguses kriisiolukorras on väga oluline, et Euroopa Liit jätkaks vastamist kodanike soovidele ja püüdlustele ning selleks peame looma rohkem võimalusi hariduse ja väljaõppe vallas igas vormis. me peame finantseerima programme, mis on suunatud suunatud kõige vaesematele ja samuti ka noortele ning peame investeerima noorusesse. iga euro, mis on sellistesse tegevustesse suunatud, äh, aitab kaasa Euroopa arengule ning tulevasele ühtekuuluvusele. tahaksin välja tuua siin kolm äh, kahtlusi tekitavat punkti. kõigepealt me ei saanud siia sisse viia noori tööotsijaid äh, kes oleksid selle programmi toetust saanud. meil ei ole seega mingit toetust, et need et regioonid on piisavalt tähelepanelikud või et nad kasutavad komplementaarsuse põhimõtet, mida näeb ette Erasmus pluss. milliste koha näevad siis riigid ette haridusele ja koolitusele oma operatiivprogrammides? ma seega esitan teile küsimuse, äh, proua volinik palun teil valvata selle järele, et ka need inimesed oleksid äh, teie prioriteetide hulgas, muidu noored äh, tööotsijad ei saa äh, Euroopa Sotsiaalfondist abi. teiseks tahaksin väljendada oma muret just koostöötegevuse äh, kohta Euroopa Liidu ning äh, kolmandate riikide vahel, mis puudutavad eelkõige neljandat eelarve rubriiki koostööprojektide jätkamine Vahemere lõunariikidega peab jätkuma ning ma loodan, et te saate kinnitust teistelt oma kolleegidelt, volinik Füülelt ja teistelt selle kohta ning nagu te teate, Euroopa Parlament, meie ise saime tõsta üliõpilase laenude lage mast-, magistriprogrammide tasandil, kuid me soovime noortele tagada paremat tulevikku, sellepärast loodan, et see tagat-, elatist kontrollitakse tähelepanelikult ning et te võtate kasutusele kõik meetmed, et äh, laenuvõtjate õigusi kaitstaks, aitäh. aitäh ja et CR-i nimel saab sõna kolleeg McLaughlin. suur tänu. palju tööd on äh, läinud selle programmi ümberorganiseerimisse viimase pooleteise aasta jooksul ning äh, pean ütlema, et umbes aasta tagasi hääletasin parlamendi seisukoha vastu selle programmi suhtes ning eh, tol hetkel oli minu fraktsioonil suuri murepunkte paljude teemade puhul, eelarve suurus, magistriprogrammi laenugarantiid, kuid pärast triloogi Iiri eesistujaga on seda teksti parandatud, see ei ole veel täiuslik, kuid see tekst on nüüd parem. minu enda koduriigis on Erasmuse programm midagi, mis tõepoolest töötab ja kus Euroopa Liit pakub lisandväärtust ja ma loodan, et see programm jätkub ja lubab noortel edaspidigi kasutada seda võimalust äh, välismaal õppida, õppida uusi oskusid ja kogeda erinevaid kultuure, kuid äh, endiselt olen väga pettunud ja skeptiline, mis puudutab neid suuri summasid, mis on ette nähtud Ramone vahenditele, mis on suunatud Euroopa integratsiooni edendamisele ning Euroopa äh,, Brüsseli eliidi väljaõppele. ma olen väga nördinud, et eh, Euroopa Parlament on otsustanud rohkem kulutada oma uute bürokraatide välja äh, treenimisele kui spordile, kuid mul on hea meel selle üle, et meil on siin äh, hea eelarve, kuid ma oleks spordile veelgi rohkem äh, vahendeid taganud, kuid mul on hea meel, et siin on äh, pühendatud tähelepanu rohujuure tasandi spordile, need inimesed saavad tõesti sellest programmist kasu. nagu ma ütlesin, see tekst ei ole täiuslik, kuid koos äh, oma fraktsiooniga hääletame selle leppe poolt, sest see annab noortele võimaluse ning äh, ka võimaluse kutseõppeks ja ma loodan, et äh, see ei tule kasuks mitte ainult nendele, kes selles programmis osalevad, vaid majandusele laiemalt. aitäh ja nüüd Euroopa vasakpoolsete nimel kolleeg Viržja, palun. suur tänu eelarve, praeguses eelarve kontekstis on Erasmus pluss äh, nagu ime, see ähm, on jäänud kõrvale eelarve kärbetest ja tegemist on ühe harva programmiga Euroopa Liidus, mis on, mille eelarvet on suurendatud, meil on hea meel Äh, siin noorte nimel, kes saavad sellest kasu. Erasmus ja teised programmid on ähm, ühed suuremad õnnestumised Euroopa Liidus ning saavad ka laiapõhjalist toetust, kuid minu fraktsioon ei toeta neid programme, sest meie jaoks on siin üks meede täiesti vastuvõetamatu. selle asemel, et sundida liikmesriike välja arendama äh, stipendiume, saadame inimesi välismaale, samal kui kõige vaesemad inimesed ei saa jätkata oma ei, õpinguid, kus me soovime siis äh, Ameerika sarnast süsteemi, kus ainult kõige rikkamad saavad minna ülikooli, me tahame sellist äh, olukorda vältida, me tahame ülikooli kõigile. suur aitäh! ja EFT nimel saab sõna kolleeg Fontana. suur tänu, kõigepealt äh, tahaksin öö, äh, tänada raportööri, kes on ka ja ka kultuurikomisjoni presi-, esimeest tehtud töö eest ning tänan ka kõiki variraportööre, sest tunnistan, et alguses ei uskunud ka mina aasta aega tagasi, et eelarvet saaks suurendada, kuid nüüd on tõesti ehm, neljakümneprotsendiline tõus siin olnud olukorras, kus eriti just noored kannatavad majanduskriisi käes ja me võime öelda, et see tulemus on täiesti erakordne. Erasmus on kahtlemata üks nendest programmidest, programmidest, mis on kõige tuntumaid Euroopas ning äh, ka nende programmide hulgas, mis lubavad äh, noortel oma öö, äh, oskusi suurendada ning see on kasuks ka tööturule. see side, mis luuakse ülikooli ning tööturu vahel, on just see, mille suunas peab Euroopa töötama ning see aitab selles suunas äh, see äh, programm just tagabki noortele parema tuleviku. soovin, et siin oleks tugev kontroll selle programmi puhul, sest me peame tudengitele meelde tuletama, kes äh, lähevad teistesse riikidesse, et tegemist ei ole puhkusega, vaid võimalusega rohkem õppida, nii et me soovime, et siin oleks väga ranged kontrollid ning ka kulutuste osas oleks väga ranged kontrollid, kuid tegemist on suure sammuga edasi Euroopas, aitäh! köszönöm szépen! aitäh! ja nüüd saab sõna kolleeg Belle Rahvapartei nimel. suur tänu mm. lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, praeguses äh, raskes majandusolukorras on peaaegu ime, et me oleme suutnud suurendada äh, eraldusi Erasmuse programmile, nii et õnnitlen siin proua volinikku ning äh, raportööri proua Paki, sellepärast et äh, ma arvan, et me peame äh, seda, teie tulemusi tõesti väga kõrgelt hindama, tegemist on koostööprogrammiga, mis Äh, pakub tudengitele ja õppejõududele minna välismaale ja see on üks tõhusamaid vahendeid võitlemaks äh, kibestumise ning populismi vastu ning ma arvan, et see aitab kaasa ka Euroopa integratsioonile kahe tuhande kahekümnendal aastal on teatud hulk äh, üliõpilasi ning ähm, õppejõude juba selles programmis osalenud ning ma arvan, et me peame üles, liikmesriike üles kutsuma, et nad ei oleks siin liiga kitsid, mis puudutavad tudengite stipendiume, ma arvan, et tegemist on väga olulise meetmega liikmesriikide puhul äh, lubada sellist üliõpilaste vahetust ning proua Pakk juba ütles, et lõpuks ometi saame näidata, et meil on tõeline eelarve alus olemas ka spordi jaoks, sest sport ei tohi öö, äh, olla täielikult Euroopa poolt reglementeeritud, kuid ma arvan, et me peame võitlema dopingutarvituse ning kokkulepitud matšide vastu ning need on asjad, kus äh, me saame tõepoolest Euroopa tasandil vastumeetmeid võtta ning tuua siin omalt poolt lisandväärtust programmile. aitäh ja kaks minutit, kolleeg Kamer Väär, palun. kallid kolleegid, ma arvan, et äh, oleme ära teinud tõeliselt suure hulga tööd selleks, et äh, programm Erasmus pluss tõsta pea pealt jalgadele see uus programm, mis peegeldab praegu Euroopa tegelikkust ja tõdeb ka seda, et meil on oluline mitte ainult kõrg- ja üldharidus, vaid ka kooliväline haridus ja unustada ei tohi ka sporti. asi ei ole mitte ainult äh, asja majanduslikus küljes, sellepärast oli meie jaoks eriti oluline eeskätt noorsoo peatüki kaasamine sellesse dokumenti, Äh, ja äh, tuua see noortele äh, mõeldud rahade välja eraldi eelarvereal. kui me räägime üksikutest edukatest programmidest nagu Grundvik ja teised, Grundvik, Comenius, Leonardo need jäävad kõik alles, me saavutasime selle, sest esialgu olid nimetused programmid, nimetused programmist välja jäänud ja mul on väga hea meel, et me suutsime välja tuua ka sporditeema, erakordselt oluline oli see, et me tunnistame esmakordselt rohujuure tasandi Euroopa spordi eh, tähtsust kui me räägime noorsoo- ja öö, spordiprogrammidest, siis tegelikult on võimalik siinkohal väga väikeste vahenditega anda suur panus Euroopa identiteedi loomisse. see programm öö, kujutab endast paljude noorte jaoks iga-aastaselt reaalset Euroopa kogemust ja seega on selliste vahendite suurendamine meie panus senisest Äh, tihedamalt kokku kasvava Euroopa loomisse. ma leian, et äh, me peaksime vaatama, kuidas meil õnnestuks tegelikult tulevikus senisest enam rahastada järjest suurema arvu üliõpilaste ja vahetusüliõpilaste õppimist välismaal. ma arvan, et katsetada, katsetamist oleks niisugune asi tõepoolest väärt. suur aitäh! ja nüüd annan sõna kolleeg Šaakele Aldest. president, kolleeg, kallid kolleegid, rahvusvahelised oskused inimesed nii akadeemilises valdkonnas kui ettevõtluses on jätkuvalt olulised, kes äh, tulevad, inimestele, kes tulevad rahvusvahelisele tööjõuturule. E, inimeste mobiilsuse puudumine annab äh, suurt kahju, tekitab suurt kahju noorte tööhõivele Erasmus pluss peaks olema teie, meie tähelepanu keskpunktis sel ajal, kui eelarvet vähendatakse ja noored inimesed äh, maksavad ebaproportsionaalselt suurt äh, hinda Äh, juhtimise puuduse eest, mis aitaks Euroopat äh, kriisist välja viia. ALDE grupi jaoks, fraktsiooni jaoks on oluline kulutuste efektiivsus ja head lahendused kahjuks. Äh, käis ka siin kibe lahing selleks, et vältida väga pikki soovide nimekirja, mis lahjendaksid Erasmus plussi mõju ja tulemuslikkust. nüüd peame keskenduma kvali-, kvaliteedile nende kaheksa miljoni inimese jaoks, kellel on võimalus äh, vahetusprogrammides osaleda. tänu pikaajalisele garantiile on seda numbrit võimalik kasvatadagi. praegu Erasmuse projekt, kuigi see on oluliselt kasvanud või, kuid siiski moodustab ta vaid poolteist protsenti Euroopa äh, eelarvest. tuletagem meelde, et on välja väga palju enamat, mida me saame ja peame teha noorte eurooplaste jaoks, kes otsivad võimalusi ja poliitilist juhtimist, aitäh! aitäh, kolleeg Trüüpel, palun. aitäh. Erasmus on tõepoolest Euroopa edulugu siiani on kolm miljonit õpilast selles osalenud ja see on tõepoolest väärikas number möödunud aastal oli neid sada viiskümmend tuhat. see on tõepoolest väga rõõmustav ja sellepärast on väga tore, et meil kui parlamendil õnnestus selle parlamendi kaudu selgelt välja tuua, et sellel programmil on alaprogrammid Leonardo aktiivsed noored ja nii et Grundtvig ja nii edasi, need projektide, nende programmide jätkamine ka tulevikus on väga oluline. loomulikult oleks oluline senisest enam kuulutada vahendeid ka ehm, kutseharidusele, see tähendab programmile Leonardo ja seda pean tunnistama ka enesekriitiliselt. Äh, jah, me ei meil ei õnnestunud võib-olla saavutada nii suuri rahaliste vahendite eraldamist, kui me soovisime, kuid äh, kutsehariduse rahastamise seisukohalt oleks olnud oluline, et selles programmis oleks saanud eh, osaleda rohkem noori ja et need, nad oleks saanud suuremat eh, stipendiumi. suur aitäh ja nüüd kolleeg Tomašić ECR-ist, palun. napore izvjestiteljice koja se zalaže za puno učinkovitiji i precizniji sustav ma hindan raportööri äh, pingutusi selleks, et saavutada tõhusamad, tulemuslikumad süsteemi kui see, mida komisjon praegu välja pakkus. see, kuidas raportöörid nõuavad, et kvaliteetprogrammid oleksid kõigile, mitte ainult kõrgharidusega inimesed, oleks väga-väga olulised Euroopa tuleviku jaoks. me peame olema produktiivsed, mitmekesise äriga, äh, äritegevusega ja pakkuma võimalusi kõigile inimestele, sõltumata nende äh, vanusest ja omandatud oskustest. me kõik väärime pika pikaajalise elupõhise hariduse võimalust. siin peab olema korralik administratiivne raamistik kõikides liikmesmaades selle programmi elluviimiseks kuid arvestama, arvestades subsidiaarsuspõhimõtet, on liikmesmaadele palju äh, mänguruumi jäetud. ma olen korduvalt öelnud, et ma ei suuda toetada öö, äh, tööhõive mobiilsust, sest see öö, äh, mõistab vaesusesse vaesemad liikmesmaad. see on teema, äh, mis peab öö, äh, suhteliselt vara peab informeerima noori eurooplasi, aitäh. suur aitäh, härra Agnew, palun well,. mina ei õnnitle kedagi, sest mis asi Erasmus on? see on lihtsalt äh, uhkeks tehtud tudengite vahetusprogramm, mida me saame teha ilma Euroopa Liidu olemasoluta. Suurbritannia ülikoolidel on palju vahetusprogramme kogu maailmas, kellelgi pole vaja mingisugust Euroopa Liitu. Erasmus tegelikult ei puuduta tegelikult haridus äh,, hariduse parandamist. tegelikult te kasutate küüniliselt noori inimesi selleks, et oma poliitilisi eesmärke adendada. inimesed ütlevad, et eesmärgiks on äh, parandada Euroopa Liidu välistegevust ning äh, edendada toetada Euroopa väärtusi, see ütleb kõik. Te tahate, tahate suuremat Euroopa identiteeti spordis, meil on siis üle-euroopaline spordipäev, ehk siis see logo saab olema meie särkidel. siin äh, kutsutakse üles viisade kiiremale andmile selleks, et meil peab olema suurem mobiilsus. see tähendab, et meil on vaja lihtsalt äh, liberaalsemat immigratsioonipoliitikat ja konservatiivid toetavad seda. meil on terve hulk kolmekümne neljakümne aastaseid inimesi kes on lõpule viinud äh, oma kõrged äh, haridused vaadake kui suur selle kulu on seitse koma kaks miljardit eurot aitäh kas te olete valmis vastama äh, sinise kaardi küsimusele ilmselt küll palun proua guinness McGuinness, please. Thank you, Mr President. aitäh, härra esimees. ma ei tahakski küsida härra Anjol küsimust, aga kui ma küsin teie küsimusi ja kommentaare, siis mõnikord me lihtsalt istume vaikselt ja oleme nõus, mina ei ole nõus. kas te üldse respekteerite meie noori inimesi ja mul on paar last endalgi? ja nende võimalust äh,, nende suutlikkus teha vahet, mis on õige ja mis on vale. Nende võime noorte inimestena õppida ja äh, elada, äh, jagades kogemusi. minu arvates teie kommentaarid on lugupidamatud meie noorte suhtes well,. mul on kolm poega. kaks nendes ülikoolis, üks äh, nendest teeb natuke ka tööd ma arvan, et nemad ei vaja Euroopa Liitu, et kes ütleks neile, kui palju tööd tegema. ma üldse ei solva noori inimesi, mis tõeliselt mind muretsema paneb siin, on see, kuidas neid kasutatakse Euroopa Liidu poolt selleks, et omaenda eesmärke edeneda. visake raha noortele inimestele ja rääkige neile, kui lahe on Euroopa Liit ja nad hääletavad selle poolt. aitäh! see on hetk, kus esimehe tõepoolest peab kahetsema, et ta ei saa sõna võtta, seetõttu annab ta lihtsalt sõna kolleeg Zverile. härra juhataja, proua volinik, kõigepealt ma tahaksin tänada raportöör proua Pakki, kes nägi ära suure vaeva, ilma selle vaeva nägemiseta ei oleks sündinud nii head raportid. kui me räägime kõigest äh, sellest äh, vahendite kärpimise ajal õnnestus tal välja ajada neljakümne protsendiline äh, vahendite kasv eelmise eelarveperioodiga võrreldes, muuhulgas niisugusele programmile nagu Aktiivsed noored. see on ju väga oluline, sellepärast et siis me saame senisest enam pöörata koolihariduses tähelepanu igale õpilasele. Äh, haridus ja koolitus on noortele väga olulised ja ma tahaksin tulevikus loota, et meil ei ole ühelt poolt miljoneid noori kellel ei ole töökohta ja teisel pool neid töökohti, mida, mida ei ole võimalik kellegiga täita, sest meil puuduvad noored, kellel oleks vastav kvalifikatsioon. seega me peame andma noortele võimalusele saada korralik haridus ja kutseharidus, luues sellega aluse oma heaolule. ma loodan, et meil õnnestub see programm vastu võtta ja nii me saame anda panuse Euroopa arengusse. suur aitäh ja nüüd kolleeg Correro Salom, palun. aitäh empleo y otro tiene que ver con su sentido de formar parte mis puudutab äh, tulevikuprogramme siis äh, siin on kõige olulisem just äh, äh, see tunne, et kuulume kuhugi, äh, just Euroopa Liitu, me peame tagama töökohti oma noortele, nagu siin tekstis kirjas on, see on väga hea, kuid me peame rääkima ka nendest jagatud väärtustest ning mida on arendatud läbi Euro-, Erasmuse programmi, paljud noored on selles osalenud äh, Nad on oma riikide kodanikud, kuid ka Euroopa kodanikud. Te ütlesite, et äh, Erasmus programmi eelarvet suurendatakse ja see on hea, kuid äh, teatud äh, riikides ja ka minu koduriigis on väga palju noori, kes kahtlevad äh, selle programmi tulevikus, äh, samas äh, oleks aga minu riik pidanud just panustama sellesse programmi, nagu komisjon seda teeb. aitäh, härra Biinev, palun. suur tänu, ma kasutan võimalust, kuivõrd proua Vassili on siin, et rääkida ühest probleemist. endise sportlasena toetan spordi kaasamist Erasmus programmi rahastus motiveerib noori inimesi rohkem tööd tegema, kuid rahast ei piisa. motivatsioon tuleb siis, kui teil on võimalus osaleda võistlustel, ükskõik kui palju raha te kulutate spordiprogrammidel, kui noortel inimestel ei ole võimalus võistlustel osaleda, siis on see kõik kasutu. Euroopa rütmivõimlemine on diskrimineeritud olukorras noorte olümpial, seal on ainult kuus meeskonda ning vastuvõtjamaa poolt on kaks meeskonda, ma arvan, et tegemist on tehnilise veaga. ma ei usu, et siin on mingisugused peidetud motiivid, et teatud Euroopa riike siin tõrjuda, kuid praeguses olukorras ei osale ükski Euroopa Liit, Liidu riik siin. see lubab teatud riikidel eh, edu saavutada siin nagu Venemaa, Kasahstan ja teised, me peaksime tegema kõik võimalikku, et kaitsta Euroopa kodanike õigusi. aitäh ja nüüd kolleeg Van de Kamp, palun. aitäh, härra juhataja. Euroopa Liidu haridusprogrammid on võib-olla kõige nähtavamad meie noorte jaoks ja selle üle me võime olla vaid uhked, iseäranis ajal, mil Euroopa Liit tõepoolest otsib oma uut identiteeti. Eh, tänan Doris Paki selle tohutu töö eest, mida ta raportöörina ära on teinud, sest see oli suhteliselt keeruline temaatika. ma olen väga rahul sellega et sihtrühmi on laiendatud muuhulgas keskhariduse osas. me kõik teame, et üliõpilased kõrgkoolides leiavad, et Erasmus on midagi iseenesestmõistetavat, aga on oluline, et see laieneks ka keskkoolidele, et see laieneks puuetega inimestele, et Erasmus laieneks ka spordi tegemisele ja härra juhataja, palun ärge öelge, et sport ei kujuta endast meedet töökoha leidmiseks, ma arvan, et spordivaldkonnas on sadu vabu töökohti, kuid Erasmus on vahel veidi midagi niisugust, mis millekski nagu ei kohusta kuid ma leian, et kui neid kaks asja, Erasmuse rahastamine ja töökoha saamine oleks omavahel kohustuslikumalt seotud, oleks väga tore. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Ivan. suur tänu viimaste aastate jooksul oleme palju rääkinud äh, kaasavast majandusest, mis äh, tugineb teadmistele ja jätkusuutlikust majandusest, me räägime võitlusest äh, tööpuudusega ja nüüd lõpuks on meil tõeliselt ühtne programm, programm, mis on juba kakskümmend viis aastat vana ja mis on nüüd palju paremini defineeritud ja mis on ka paremini rahastatud. me ei saa kujutada endale ühtset turgu Euroopa Liidus, kui meil ei ole ühtset tööturgu, kui me ei räägi noorte liikuvusest Euroopa Liidus ja kui me ei räägi kogemuste vahetusest ülikoolide vahel või kui me ei räägi äh, töötajatest, kes äh, on samade oskuste ja teadmistega, me ei saa siis ka rääkida ülikooli lõpetajatest, kes oleks äh, ühtemoodi ette valmistatud tööturule sisenemiseks kõikjal Euroopa äh, Liidus ning siis ei saa rääkida ka elukestvast õppest. ma arvan, et me peaksime rõõmustama selle programmi üle ja me peaksime kiitma seda, kuidas äh, eelarvekomisjon on toetanud selle programmi rahastamist. ja nüüd kolleeg Sanchez-Schmidt, palun, üheks minutiks mm, Erasmus. suur tänu. Erasmus on üks äh, tõenäoliselt kõige tuntumaid äh, Euroopa programme ja Erasmus plussi edusammud äh, tänu Doris Paki tööle ja meie kojale saab sellest programmist tõeliseks rahva toetuseks. Perio-, järgmiseks programmiperioodiks ette nähtud eelarve on väga suur edusamm, mis äh, näitab meie toetust noorte hariduse ja spordile. tegemist on suure väljakutsega noorte jaoks äh, õpe kogu elu jooksul aitab kaasa majanduskriisi lõppemisele ning kaasavale majandusele. Erasmus pluss on hea näide konkreetsest Euroopast ning Erasmus pluss lubab äh, Ähm, vastu astuda negatiivsele visioonile Euroopast. ma soovin seega kogu edu Erasmus plussile, nagu ma soovisin ka tema eelkäijale, aitäh. aitäh. ja nüüd kolleeg Sehnalova, palun. aitäh, lugupeetud proua volinik, kallid kolleegid, haridus on tulevase Euroopa õitsenguvõti, see suurendab meie konkurentsivõimet ja nii edasi, kuid tegelikult tagab see ka Euroopa ühtekuuluvuse väärtustamise me ei, see avab meile võimaluse tundma õppida teisi riike ja teisi kultuure, tundma õppida teiste riikide inimesi. nii on võimalik äh, Euroopas, äh, Euroopat tugevdada ja seda kõike aitab meil teha Erasmus pluss, mis on meie lipulaevaks see aitab äh, meil äh, toetada noorte inimeste haridust ja ma toetan seda, et eelarvevahendid selle programmi finantseerimiseks on suurendatud. see võimaldab miljonite eurooplaste juurdepääsu sellele programmile. tahaksin tänada raportööri ja vararaportööre selle suurepärase tulemuse ees, millest on tõepoolest kõik Euroopa noored huvitatud, aitäh! suur aitäh! ja nüüd kolleeg Pasescu, palun. suur tänu, ka mina soovin õnnitleda proua Doris Pakki selle panuse eest programmi parandamisse. mina hindan Erasmus-programmi väga kõrgelt, sest eh, esmakordselt on kõik haridusvaldkonna programmid ühendatud eh, ühte raamistikku. üle neliteist miljard, neljateist miljardi euro on ette nähtud sellele programmile, see näitab, kui palju Euroopa Liit toetab haridusvaldkonda, eriti just kui mõtleme, kui kõrge on töötuse määr noorte hulgas. Erasmuse programmist saadav kasu ei piirdu ainult programmi kaasatud riikidega, vaid see suurendab äh, professionaalset liikuvust ja ideede liikuvust ettevõtluse valdkonnas. arvan, et peaksime rohkem tähelepanu pöörama tudengite liikuvusele Äh, idapartnerite hulgas ning järgmisel aastal peaks äh, olema rohkem stipendiumeid, mis oleks ette nähtud äh, ka Moldova tudengitele. suur aitäh ja nüüd kolleeg Palatelli, palun. suur aitäh, härra juhataja, homme hääletame selle raporti teksti üle. see on üks parimaid koostöönäiteid Euroopa Liidu institutsioonide vahel tulemus on midagi niisugust, mida võib suurepäraselt suurepäraseks hinnata, kokkulepe on väga hea ja Erasmus pluss kui selle programmi uus nimi on tõepoolest suurepärane lahendus tähistamaks liikuvusprogramme ja tunnistab, et siia alla on kokku viidud kõik need programmid ja neid jätkatakse seni sama, seni ja seniseid programme jätkatakse endiste nimede all, et eelarvelisi vahendeid nende programmide rahastamiseks on suurendatud neljakümne protsendi ja nii edasi, see kõik on väga hea uudis kriisiaegadel. E, muuhulgas on väga hea ka teadmine, et nüüd on võimalik saada e, üliõpilaslaenu, üliõpilaslaenu rahastust aga tervikuna on alla, alla, tahaksin alla kriipsutada, et paljude killustatud programmide ühendamine Erasmus pluss alla on erakordselt teretulnud ja väljendab meie armastust meie kasvava põlvkonna vastu. aitäh! ja nüüd kolleeg Metsola, palun, üks minut ippermettili nibda milli nirringrazzja lis sinjura pack tax-xogħol kollu tagħha fuq dan. Suur tänu. Tahaksin tänada proua Pakki tehtud töö eest. minul oli au olla üks Malta esimesi tudengeid, kes Erasmus programmiga välismaale läks ning äh, tean omast käest, kui oluline see programm on. tudengite liikuvus ja akadeemiline liikuvus on oluline osa nüüd äh, nii Euroopa kodanikuks olemisest kui ka aktiivseks äh, Euroopa tudengist olemiseks ning rõhutan, kui oluline on riikide panus haridusse, nii et tänased tudengid saaksid olla homsed liidrid. Euroopa liikuvusprogrammid teevad just seda ning sellepärast olen väga uhke parlamendisaadikuna, et täna saan hääletada selle programmi tugevdamise poolt, mis on mulle nii palju võimalusi andnud ning mida saab nüüd laiendada üle neljale miljonile noorele Euroopas, aidates neid õppida, saada koolitust äh, välismaal, nii et tänan teid, proua volinik, tänan äh, proua Pakk, tegemist on programmiga, mille üle saame kõik väga uhked olla. suur aitäh ja nüüd kolleeg Kosta, palun. suur aitäh, härra juhataja, proua raportöör, proua volinik on ju nii, et eh, Erasmus pluss programm järgmiseks seitsmeks aastaks tänu sellele, et selle programmi vahendeid on suurendatud, eh, annab see meile eh, positiivse võimaluse Euroopa Liitu veelgi nähtavamaks muuta ja Euroopa Liidu kodakondsust väärtustada see annab võimaluse eh, meie eh, noortel pääseda kõrgkoolidesse ja saada senisest paremat eh, kutseharidust. Erasmus on ju bränd, on nagu kaubamärk ja nüüd on võimalik, et siin on saada sellest programmist raha nii noorsoohariduseks kui ka kõrghariduseks Äh, bakalaureuse magistrumi hariduseks ja nüüd on siin, siia lisatud ka täiesti eraldi reana eelarvelised vahendid spordi edendamiseks rohujuure tasandil. see äh, programm kuni aastani kakssada kakskümmend ja see rõõmustab mind. suur aitäh! ja nüüd saab sõna kolleeg Mato Ardover suur aitäh, ütleb härra Mato Arvo Ardover. me toetame seda programmi, kuid ma ei ole nõus sellega, mida ütles hariduskomisjoni juhataja seoses Hispaania valitsusega. Hispaania on Euroopa Liidu liikmesriik, eh, mille eh, esindajad eh, moodustavad Erasmus programmidest osalemises kõige suurema arvu inimesi me tervitame äh, seda kõikehõlmavat programmi ja esimest korda ka seda, et siia on lülitatud sport kui niisugune. meil on väga hea meel, et eelarvelised vahendid järgmiseks seitsmeks aastaks kasvavad viiekümne kaheksa protsendi võrra meil on väga hea meel, et Erasmuse eh, vastuvõtmisega on noortele tagatud tulevik, mida ja seda kindlust nad vajavad äärmiselt. suur aitäh ja nüüd kolleeg Stier, palun. suur tänu. tänu sellele Euroopa programmile saab viis miljonit inimest võimaluse eh, saada koolitust või õppida välismaal Nende hulgas on äh, tudengeid ja kutseõppureid. tegemist on väga hea osaga algatusest, mis viib Euroopa kaks tuhat kahekümne realiseerimiseni see programm on oluline, et äh, muuta Euroopa Liidu konkurentsivõimeliseks, sest äh, uued väljakutsed, sotsiaalsete suhete muutumine ning teised faktorid ähm, näitavad vajadust elukestva õppe järele. see programm annab suuri võimalusi äh, kutseõppeks ning ülikoolihariduseks noorte inimeste jaoks, mis on eriti oluline just selliste riikide jaoks nagu Horvaatia, kus viiskümmend kaks protsenti noortest on töötud suur aitäh ja nüüd kolleeg Skurria. suur tänu, tegemist on väga hea investeeringuga eh, tulevikku iga Horvaatia jaoks. Eh, aitäh! on ju nii, et see arutelu toimub ajal, kus paljud saadikud alles saabuvad Strasbourgi ja siia saabuvad ka paljud külalised ja selles mõttes oleks olnud tore, kui me oleks seda punkti arutanud mõnel teisel päeval väga hea, et te proua Baraks saabusite, sest ma tahtsin just teid tänada selle dokumendi ettevalmistamise eest ja väga tahan tänada ka volinik Vassiljev selleks, et ta suhtus mõistvalt parlamendi nõudmistesse tegelikult on kõik see Erasmusega seonduv noortele inimestele palju olulisem kui kõik need piimakvoodid ja muu sarnane mul ei ole mitte midagi nende piimakvootide vastu kuid noorte eh, inimeste Äh, fokusseeritus Euroopa Liidu suhtes muutub üsna äh, paljugi positiivsemaks, kui nad näevad enda seotust ja äh, Euroopa Liiduga ja ka Euroopa Liidu programmide rahastamise suurendamist, mis on neile suunatud, nagu seda on Erasmuse programmid ja kus nüüd on eraldi välja toodud ka sport loomulikult toob Erasmus väga paljud üliõpilastele, aga ka teistele õppuritele ja mul on väga hea meel, et nende rahaliste vahenditele juurdepääs ei ole enam nii äh, keeruline suur aitäh ja nüüd me jõuame avatud mikrofoni juurde, ütleb koosoleku juhataja äh, üle kahekümne, enam kui kakskümmend kuus kolleegi on avaldanud sõnasoovi, aga, aga ma kõigile küll ei saa sõna anda, mistõttu annan sõna kaheksale ja püüan arvestada erinevate fraktsioonide esindatust. kõigepealt saab sõna kolleeg Zaborska. aitäh, härra juhataja, proua volinik, kõigepealt ma tahaksin tänada eh, proua Doris Pakki suurepärase töö eest ma loodan, et eelarvelised vahendid öö, osutuvad piisavaks, et ei teki mingit eelarvelist kriisi Rasmuse rahastamise jaoks. mul on väga hea meel, et noortel avaneb võtta üliõpilaslaenu siis, kui nad soovivad õppida mõnes teises Euroopa Liidu riigis kui koduriigis ja loomulik äh, on see, et äh, seda laenu soovitakse võtta üli, ülikoolides õppimiseks, mis on prestiižsed sellised võimalused pakuvad üliõpilastele suurepärase võimaluse äh, tundma õppida naaberriike ja teisi rahvaid vahetuskontaktis suur aitäh, ütleb härra juhataja ja järgmisena saab sõna kolleeg Jurtševa. suur tänu, Erasmus kõikidele on oluline samm koostööprogrammide parandamise suunas äh, haridus- ja spordivaldkonnas ning äh, aitab kaasa Euroopa kaks tuhat kahekümne äh, eesmärkide saavutamisel. loomulikult on haridus prioriteetseks valdkonnaks. kõigepealt sooviksin rohkem toetust aga innovatsioonile, see tugevdaks noorte motivatsiooni, teiseks on programm edukam, kui me kaalume äh, selle rakendamist äh, kuidas ühtlustada rahalisi tingimusi erinevate tegevuste puhul, erinevad määrad tudengite ning õppejõudude puhul äh, paneb teatud riigid ebasoodsasse olukorda ning sunnib neid minema riikidesse, kuhu nad ei soovi erinevad määrad sama meeskonna raames ebavõrdseid tingimusi, me peame reguleerima finantsparameetreid, et tagada head koostööd ning äh, lõpuks on mul hea meel äh, menetluse leht, lihtsustamise üle, see on võit-, edu võtmeks. aitäh! kolleeg Bilbao Barandika, palun. aitäh! härra juhataja, ka mina tahaksin öelda, et Erasmuse programm on erakordselt oluline ja praegu on proua, tänu proua Pakile välja töötatud senisest parem struktuur. selle programmi alusel on võimalik eh, toetada oluliselt rohkem eh, õppureid kui seni ja teha seda järgmise seitsme aasta jooksul. see näitab seda, et Euroopast on noortele inimestele kasu ja et Euroopa noortel on mõtet välismaale minna, et vastastikku üksteist tundma õppida ja neil on võimalik ka saada selleks rahalist toetust. see on eriti oluline nende riikide jaoks, kes kannatavad kõige rängemalt kriisi käes, nagu meil näiteks Hispaanias eelarveliseid vahendeid haridusele Hispaanias kärbiti, kuid õnneks äh, Brüssel on võtnud selles arengus teise suuna ja see loomulikult äh, toetab see noorte inimeste algatusi. aitäh ja nüüd kolleeg Pätl, palun. Um, aitäh äh, oma raamatus In Praise of Folly Erasmus tegi nalja erinevate mõjurühmade üle ja ta on jätkuvalt naljakas kakssada aastat hiljem. kriitik, kritiseerides Elüüdiumi, nad nimetavad mind ketseriks, aga selle ja samal ajal hirmutavad inimesi, kes neile ei meeldi. Nende hirm on nii suur, et nad käituvad nii, nagu nad oleksid juba taevas, vaadates haletsusega teistele inimestele kui ussikestele definitsioonid, järeldused, toetused, selged ja kaudsed viited, nad on täis suuri sõnu ja äh, hiljuti leiutatud termineid. see on kindlasti äh, uus iroonia liites Erasmuse meie liites Erasm-, Erasmuse äh, Euroopa Liiduga meie ajastu kõige suurema narrusega. suur aitäh! suur aitäh. ja nüüd kolleeg Borghese, palun. aitäh, härra juhataja ilmselt on siiski olnud programme, mis on olnud edukad. ja seetõttu me tervitame seda Erasmust, kuid eesmärgipüstitus on täiesti vale, tegelikult peaks ju Erasmus erisusi tasandama, me ei taha seda ju, me ju tegelikult tahame, et need erisused, Euroopa kultuuride erisused Euroopas säiliksid. meil ei ole vaja kõike ühe kammiga kammida, kõike ühetaoliseks muuta. kui me püüame niisugust juttu ajada, siis me tegelikult oleme täiesti valel teel jah, elukohta võib ju vahetada, aga ma ei ole väga kindel, kas see aitab kaasa töökoha leidmisele. tegelikult Rasmus ainult ähmastab ähm, neid teravaid momente, mida on välja toonud äh, senine bürokraatia ja nüüd äh, kolleeg Savad, suur, suur aitäh, härra esimees. Erasmuse programm on kõige tuntum ja edukam Euroopa programm. miljonite üliõpilaste jaoks ei ole, tähenda see mitte välismaal veedetud semestrit ja uusi teadmisi, vaid ka seda, et Euroopa mandrit õpitakse tundma ja et praktikas kogetakse Euroopa identiteeti see tähendab ka seda, et teisiti olemist õpitakse aktsepteerima. ja et Äh, üliõpilasteni, üliõpilasteni jõuab äh, mõte, idee Euroopa ühtsusest. sellepärast on oluline, et äh, takistataks, et ei ole, et rahaliste vahendite juurdepääs ei oleks takistatud, et nüüdseks tekib üliõpilaslaenude rahastu. suur aitäh ja nüüd kolleeg Tantšilla, palun susțin propunerea comisiei europene și a raportoarei privind suur tänu toetan euroopa komisjoni ja raportööri ettepanekut määruse struktuuri muuta et paremini välja tuua alaprogrammid mis vastavad erinevatele vale ja äh, parem ja toetan ka paremate äh, eesmärkide väljatoomist ning spordi kaasamist. samuti on oluline konsolideerida seost äh, hariduse ning äh, tööturu vahel, elukestva õppe ning vaesusevastase võitluse vahel ning samuti leida lahendusi töötuse äh, probleemi lahendamiseks, äh, samas toetades aktiivset kodanikuks olemist ja vananemist. samuti tuleb mm, parandada selles programmis osalemise tingimusi, et konkreetsete vajadustega inimesed saaksid paremini sellele programmile ligi pääseda, kellel on geograafilisi või füüsilisi või vaimseid erivajadusi. suur aitäh ja nüüd kolleeg Takula, palun. kõigepealt tahan tänada, et selle programmi eest, komi-, eh, volinik Vassiljud, tema head algatust, eriti head eh, tööd komisjonis. see nõudis, sellega pandi tõsine põhi eh, komisjonis, nii et tema, selle projekti eelarve kahekordilisus on väga eriline asi. ka meie raportöörid ja esimees esitas väga häid ettepanekuid ja kahe jõulise äh, kultuuriala proua äh, mõju tõttu saime Euroopasse väga hea projekti. Erasmus sobis sellesse ajastusse, see liigutab noori, äh, see on, on olnud edukas ja saab tulevikus olema edukas. on väga-väga oluline, et nüüd investeerime noortesse innovatsiooni, teadusuuringutesse, liikuvis, liikuvusse, kuivõrd Euroopas on majanduslik langus, me peame vaatama tuleviku poole ja ehitama äh, Äh, tulevikku, nii nagu see programm seda välja pakub. me oleme veendunud, et sport on siin väga-väga tähtis, on väga hool-, äh, oluline hoolitseda ka selle terviku osa eest, aitäh! suur aitäh! ja nüüd on avatud mikrofoni aeg läbi, tahaksin teile meenutada üks hetk, palun. härra Migalski, palun. aitäh. aitäh, et te mulle kõne er-, eraldasite proua volinik, proua raportöör, härra juhataja, Erasmus on see programm, mida kõige enam noored inimesed kogu Euroopas ootavad ja samaaegselt arvan ma, et see on üks olulisemaid omaalgatusraporteid, mida kultuurikomisjon üles võttis, selles komisjonis valitses üleüldine konsensus, sest me kõik soovisime, et seda raha saaks olema ja et me kõik olime veendunud, et see raha saab olema kõige õigemini investeeritud need äh, rahad kujutavad endast kõige paremaid investeeringuid, sest me investeerime need noortesse inimestesse, kes õpivad tundma teisi maid ja rahvaid ja kultuure ja see on parim investeering tulevikku. õnnitlen teid, kolleeg Pakk. Äh, suur aitäh. ja nüüd proua McInnes teen väga lühidalt, ähm, teil on äh, väga oluline töö, kas siin on mingisugune äh, reegel, et äh, kui te esitate sinise kaardi küsimuse, siis te ei saa vaba mikrofoni voorusse sõna. tegemist oli väga hea aruteluga, tahaksin Doris Paki õnnitleda tehtud töö eest ning me peaksime tõesti äh, tegema tudengitele selgeks, et Euroopa Liit rahastab seda projekti, nad võiksid seda mm, Euroopa Liitu ka pisut toetada, aitäh. There is no written rule about mingisugust kirjalikku reeglit selle kohta ei ole, kuid samas ei ole mingisugust kirjalikku reeglit selle kohta, kes saab sõna, see sõltub täiesti koosoleku juhatajast. nii et see on minu vastus, kuid väga ka kaval oli muidugi kasutada kodukorra, kodukorda puudutavat küsimust, et see oma sõna siiski saada. aitäh Doris Pakile, tahaksin teile nüüd meelde tuletada, et igalühel on võimalus saata kirjalikult oma kõned, mida nad ei saa siin äh, pidada ning äh, see äh, kaasatakse siis protokolli. proua Moorvai, kas teil on samuti kodukorda puudutav küsimus? No, blue card is no. ei, sinise kaardi küsimust nüüd enam ei saa esitada. nii et palun nüüd proua volinikul arutelu kokku võtta omalt poolt. aitäh, härra esimees, aitäh kõigile parlamendiliikmetele. tahaksin taas kord tänada Doris Pakki ning variraportööre ning kõiki teisi parlamendiliikmeid, kes on olnud seotud sellega, tänada nende pühendumise ja töö eest Erasmuse seadusandluse alal. lubage mul rõhutada veel kord, me peaksime kõik olema väga rahul neljakümneprotsendises eh, rahastamise kasvus ajal, kui eelarveid igal pool mujal vähendatakse. see näitab, et Euroopa Liit on täiesti mõistnud seda, kui kiireloomuline on see, et parandame Euroopa Liidu hariduse, koolituse ja noorsoopoliitika sektoreid ning paneb selle meie kasvustrateegia üdiks see samuti näitab, et me oleme üles ehitanud usaldusväärse ja võimsa vahendi, mis reaalselt mõjutab miljonite eurooplaste elu. mul on väga hea meel, et meie üsna väike spordieelarve on paljude poolt heakskiidu saanud. üks asi, mida ma tahaksin välja öelda, on see, et mis äh, puudutab peatükk rubriik neli on ka parlamendi osa annada Erasmus plussile piisav eelarve neile välistegevuse instrumendis ja ma kutsun teid kõiki üles selleks, et toetada seda investeeringut. Erasmus, mu daamid ja härrad, on muutunud üheks kõige edukamaks projektiks Euroopa projektist. see sümboleerib meie kõige põhilisemaid väärtusi ning täna avagem siis uus peatükk selles võrratus loos tervitagem Erasmus plussi, mille üle me kõik oleme uhked, aitäh! proua pakk palun ma sain ju enne ainult neli minutit rääkida ja nüüd ma tahan öelda seda mida ma enne öelda ei saanud mul on jube hea meel et me kõik panustasime sellesse, et mitteformaalne õppimine ja noorsooprogramm leidsid rahastamist eraldi real. tahaksin kõikidele meenutada, et Grundvigi programm täiskasvanukoolitus on erakordselt oluline, mõelgem PISA uuringutele, eh, mis näitavad, kui palju puudujääke meil on täiskasvanuhariduse osas kõikides liikmesriikides. selle kallal me töötasime kõik, tahaksin teile meenutada, et noorsooprogramm hõlmab ka noorte vabatahtlike programmi ja seda programmi võetakse väga hästi Euroopas vastu, kohtasin ka noori sakslasi, kes ütlesid mulle, et ma olin, näete siin viimased kaksteist kuud eh, Leedus ja nüüd ma lõpuks mõistsin, kes ma olen Äh, ja mida ma tahan ja mida ma suudan ja see on just see, selle programmi väärtus, need on kõik teadmised, mida ei omandata mitte kooliseinte vahel, vaid reaalses elus ja see on selle programmi vaieldamatu positiivne külg. mul on väga oluline rõhutada, et selles osalevad mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriigid, vaid ka kandidaatriigid Šveitsi, Island, Liechtenstein, Norra äh, ja äh, mitmed riigid Ida-Euroopas mul on kohutavalt hea meel, et me eh, liigume selle programmiga selles suunas, eh, mis aitavad meil näidata Euroopat paremas valguses eh, senisest paremal valguses ja mitte nii, nagu need kaks härrasmeest siin üleval ülemistel ridadel Äh, kes püüdsid äh, seda programmi mustata. tahaksin tänada kõiki neid kolleege, kes aitasid mul seda raportit ette valmistada ja iseäranis tahaksin tänada äh, proua Vassiljev kaastöötajaid, tema abilisi, kes aitasid mul seda dokumenti ette valmistada. jah, me läksime korduvalt riidu, me kaklesime nõnda-öelda verbaalselt, kuid me suutsime ala siis äh, alati kokku leppida ja saavutada suurepärase tulemuse, tänan ka nõukogu, ehkki nõukogu esindajad järjekordselt kohal ei ole, aitäh! Äh, suur aitäh! aitäh! Äh, aitäh teile sõnavõtu eest ja ma lõpetan lühikese märkusega. olen kindel, et Erasmuse ajal olid õpilased ka, äh, liikusid ka tudengid muidu, nii et siin ei ole midagi uut, aga need inimesed, kes elavad selles Euroopa osas, ei võib-olla ei, ei mõista täiesti, et meie jaoks, kes oleme pärit äh, teiselt poolt äh, raudset eesriiet, see liikumise vabadus, mida see meie jaoks tähendab. suur aitäh teile selle pingutuse eest ning hääletame homme keskpäeval kallid kolleegid, me jätkame, me jätkame järgmise päevakorrapunktiga. see puudutab proua Costa raportit.